Okay, colleagues, uh, please um, take your seats and we'll be head kolleegid, palun võtke istet, siis saame koosolekuga alustada ja tere tulemast tagasi peale suvepuhkust, äh, väga tore on teid kõiki siin näha. head kolleegid, hakkame nüüd peale. kõigepealt äh, mitmed teadaanded minu poolt, äh, siis kui te valmis olete, on mul teile paljugi teada anda, mis puudutab ka täna hommikust päevakorda aitäh, Toomas, ütleb esimees. Thanks, colleague, settle down, okei okay äh, kolleegid, palun rahunege nüüd maha. mul on palju teadaandeid äh, päevakorra kohta kõigepealt ja siis paar äh, teadaannet veel, mis puudutab põgenike ja sisserändajate kriisi, selleks et anda ülevaade sellest, mis on toimunud ning mõned märkused ka mõned ametlikud teadaanded veel, kõigepealt siis alustan päevakorraga ja siis lähen edasi. järgnevad muudatused on äh, ette nähtud, uus neli üks, mis puudutab triloogi olukorda selleks, et tugevdada teatud aspekte süütuse presumptsiooni vald-, valdkonnas ja õigust olla kohtuistungil kohal toimub üheksa kakskümmend, me oleme juba veidi ajast maas ja seega üritan kiiresti, kiiresti edasi käia. kuues punkt, mis puudutab paindlikkuse instrumendi kasutusele võtmist ajutiste meetmete võtmiseks rahvusvahelise kaitse valdkonnas, et toetada Itaaliat ja Kreekat, on edasi lükatud kaugjuhitavate õhusõidukite süsteemide ohutu kasutamine äh, tuleb käsitlemisele enne punkti viis, punktid üksteist ja kaksteist Frontexi tegevdirektor peab olema täna Kreekas, ma rääkisin temaga otse ja ta tuleb meie järgmisele koosolekule siis, kui ta saab kohale tulla ja kolleegid tõenäoliselt mõistavad neid äh, põhjusi, miks ta siin ei saa olla ja ta tuleb siia niipea, kui tal võimalik on ja annab meile detailse ülevaate olukorrast. lisaks sellele, kolleegid, tahaksin äh, teid teavitada veel äh, teatud nüanssides ka kriisi osas, tean, et mõned liikmesriigid kindlasti soovivad sõna võtta, järgmisel kolmapäeval toimub äh, avaldus olukorrast Euroopa Liidus ja seda loomulikult domineerivad need teemad ja enne seda esimeste konverentsil äh, tehakse täna juba otsus, kas on vaja täiendavat arutelu järgmisel nädalal äh, põgenike kriisi osas ja see otsus tehakse täna enne keskpäeva. teiseks meie komisjoni koordinaatorid tahavad esmaspäeval oma kohtumisel arutada, milliseid täiendavaid aspekte soovivad nad ähm, käsitleda seoses kriisiga ja täiendavate teemadega, mis on tõstatatud, see kohtumine toimub esmaspäeval ja tuletaksin kolleegidele siinkohal meelde, et neljateistkümnendal toimub justiits- ja siseküsimuste kohtumine ja selle ettevalmistamiseks äh, peavad koordinaatorid keskenduma äh, sellele, milliseid täiendavaid kohtumisi on vaja enne seda läbi viia. järgmisel nädalal äh, ümberasustamise mehhanismi kohtumine, tahan tagada, et meil oleks selleks aega, meil on palutud ette valmistada erakorra, valmis olla erakorraliseks libekomisjoni kohtumiseks, selleks et arutada nõukogu seisukohta selle mehhanismi osas ja see peaks toimuma järgmisel nädalal. ehk mõistate, et ma ei taha asju siin segamini ajada, ma tahan, et koordinaatorid suudaksid seda protsessi hallata, väga oluline, et meie komisjon saab ettevaatlikult oma ja metoodiliselt oma otsuseid vastu võtta ja me ei aja asju omavahel segamini, me peame mõistma, et äh, meil on oluline raport äh, rände osas ja viieteistkümnendal septembril, viieteistkümnendal, kahekümne kolmandal septembril otsustame selle osas ja me ei tohiks äh, neid olulisi arutelusid kuidagi tahaplaanile lükata järgmisel nädalal kohtun volinikuga ja loodetavasti parlament on neljateistkümnendal esindatud. Äh, ma tahtsin teid lihtsalt teavitada sellest, ma tean, kui oluline see teema on, tean, et mitmed parlamendisaadikud äh, nii fraktsioonide nimel kui ka isiklikul tasandil tegelevad nende teemadega liikmesriikidel, liikmesriikides ja kui keegi soovib sõna sellel teemal või muudes küsimustes teadaannete osas, enne kui päevakorra vastu võtame, siis praegu on võimalik sõna võtta. kas keegi soovib midagi tõstatada päevakorra osas? Kornelia, palun. ma tahaksin midagi pagulasteema kohta öelda, kas oleks seda õige teha praegu või millalgi hiljem? ma võin ka praegu oma mõtted välja öelda. tehke seda praegu, sest tahaksin seda teemat arutada enne, kui me päevakorra vastu võtame. põgenike küsimus. palun. on väga-väga hea, et juba alguses lepime kokku protseduuris, sest praegu ei ole aeg, kus me saame liikmesriikide vahel omavahel etteheiteid teha. see ei vii meid edasi. me peame selle eskaleeruva olukorra, mis põgenikega seoses on tekkinud, me peame seda rahulikult ja asjalikult läbi rääkima. Need pildid, mida me suve jooksul oleme näinud nii Saksamaal kui ka mujal Euroopa Liidus demonstratsioonid asüülitaotlejate vastu. meil on suured probleemid mitte ainult liikmesriikides, pidevalt on üks või teine või kolmas liikmesriik fookusesse tulnud, kord Kreeka, kord Ungari, aga me ei saa siin rünnata ühte liikmesriiki, vaid me peame ühiselt tegutsema, meil ei ole abi etteheite, heidetest, meil on vaja asjalikult asjale läheneda, me peame kontseptsioonid välja mõtlema, me vajame üksmeelt nii parlamendis kui ka Euroopa Liidus tervikuna. ja on asju, kus me peame otsekohe tegutsema hakkama. näiteks lapsed, kes on täiesti katastroofilises olukorras, me peame kiiresti tegutsema, et neid toetada meie fraktsioon toetab seda, et järgmisel nädalal toimuvad kohtumised sellel teemal ja me jätkuvalt toetame eesistuja seisukohta, et koordinaatoritena juba esmaspäeval selles osas kokku lepime, millised on need ettekujutused, kuidas me järgmistel kuudel kokkulepetele hakkame jõudma. me peaksime kokku leppima sellest, kuidas analüüsida põgenike üldist olukorda, millised on need kiired reaktsioonid finantsküsimustes, mida Euroopa Liit peab tegema, kuidas nendes riikides olukorda parendada. meil on vaja õigusest rääkida Euroopa Liidus. Saksamaa liidu kantsler on öelnud, et Dublini süsteem on problemaatiline ja me peame selles osas kokkuleppele jõudma. ja samuti me peame rääkima ka liikumise vabaduse säilitamisest esmaspäeval need teemad ka tõstatame, me loodame, et ka järgmisel nädalal kohtuvad koordinaatorid omad ettepanekud lauale panevad, et me saaksime edasi töötada. ja palun nüüd teistel kolleegidel distsiplineeritult oma ettepanekud teha esmaspäeval koordinaatorite koosolekul, sest üheksa kolmkümmend algavad meil juba hääletused täna ja seega on vaja kiiresti edasi liikuda aitäh selle täpsustuse eest ja valmistame selle ette esmaspäevaks järgmiseks äh, esimehe teadaanded, äh, toetan koordinaatorite ettepanekuid vastavalt reeglile kakssada viis, järgmised raportid on edasi äh, antud Aguilarile, Lopes Aguilarile sotsiaaldemokraatidest, mis puudutab äh, viisasid ja pettuste vastast võitlust. Kaufmann sotsiaaldemokraatidest on raportöör, mis puudutab määrust kus kehtestatakse ühtse formaat viisadele ja proua Jimenez Pesseril Barrio Rahvaparteist äh, on nõukogu rakendusotsuse kaks tuhat kolmteist null kaks null seitse osas, ma ei hakka siin ette lugema neid keemilisi ühendeid, äh, need on teil äh, dokumendis kirjas see võiks olla kõige pikem äh, pealkiri, mida ma kunagi olen näinud. järgmiseks äh, härra Michael Boni Rahvaparteis on raportööriks nimetatud äh, jällegi väga pika teaduslikul teemal, mis puudutab nõukogu rakendusotsust äh, kaks tuhat neliteist null üks kaheksa kolm ja null null kaks üks. Sofi Intvelt Aldest on raportöör äh, omaalgatusliku raporti osas äh, selleks, et luua Euroopa Liidu mehhanisme demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste osas. Jan-Philipp Albrecht Roheliste fraktsioonist on nimetatud raportööriks, äh, mis puudutab soovitusi Euroopa Komisjonile TISA läbirääkimiste osas ja härra Michael Boni Rahvaparteist on raportööriks, mis puudutab arvamust digitaalse ühtse turupaketi osas, härra Udo Voit äh, äh, fraktsioonil kuuluvuseta liikmetest on raportööriks, mis puudutab äh, tarbijatega seotud seadusandliku raamistiku digitaalses valdkonnas. ja me, kas me toetame nüüd, äh, kinnitame need raportöörid. jällegi, mis puudutab nüüd hääletamist, siis teen ettepaneku, et Äh, hääletame elektrooniliselt, seega pange äh, oma kaardid, hääletuskaardid valmis. lihtsalt meelde tuletuseks, enne kui hääletama hakkame, mõned äh, äh punktid, mis puudutavad trilooge, mis on käsil ja annaksin sõna Katariina Tšinitšile, mis puudutab äh, olukorda seoses menetluslike tagatisi kriminaalmenetluse raames kahtlustatavatele või süüdistavatele lastele. kohtumine toimus neljateistkümnendal juulil. Katariina, kas sa võiksid meile anda lühikese ülevaate selle kohta, palun? Eh, suur tänu, Claude neljateistkümnendal juulil toimus neljas eh, kolmepoolne kohtumine esimene, mis puuduta, toimus siis Luksemburgi eesistumise all. ma sooviksin tänada eesistujat avatud ähm, suhtumise eest ja nende pühendumise eest äh, selle teemaga seoses. Nad on pühendunud sellele, et leida lahendusi, äh, mis võtaksid arvesse ka parlamendi seisukohti. ning loodetavasti on nad pühendunud ka selleks, et tekst viimistletaks äh, kiiresti Neil on plaanis äh, tekst valmis saada sügisel ehk siis nende eesistumise ajal. kõik kolmepoolsete kohtumiste osapooled on olnud konstruktiivsed ja tehnilised kohtumised on samuti andnud väga hea, hea baasi meile tööks. samuti on meil olnud hea koostöö variraportööridega ja sooviksin neid südamest tänada kogu koostöö eest ma ei hakka tehnilisi detaile siinkohal arutama, võin teile veidi tutvustada kokkuleppeid, mis on saavutatud mõningates olulistes punktides, mis puudutavad äh, kaitset äh, seoses äh, lastega kriminaalmenetluses. ehk siis sellises olukorras, kus on keeruline täpselt määratleda alaealise vanust teine valdkond, kus kokkulepe on saavutatud, mis puudutab õigust teabele, meil oli väga põhjalik arutelu selles osas, aga me oleme leidnud lahenduse, mis minu arvates võimaldaks äh, äh, vajaliku teabe edastada sellele, äh, kelle juhtumit käsitletakse, ilma ametivõimude koormust suurendamata. igal juhul õigus on vaja tagada. teine oluline kokkulepe puudutab ähm, äh, alaealise küsitlemist. väga oluline on tagada see, et igat alaealist äh, koheldakse individuaalselt. nüüd, mis puudutab arst, õigust arstlikule kontrollile, meil on olnud väga põhjalik arutelu selles osas, sest on väga suur vastasseis äh, nõukogu poolt selleks, et äh, lähtuda parlamendi soovist, äh, kus laiendati õigust arstlikule kontrollile. meil on laiem käsitlus ette nähtud, aga igal juhul on meil hea baas ka kompromissiks, nad on põhimõtteliselt heaks kiitnud lähenemise äh, et õigus, kelle äh, äh, alaealine, kelle liikumist on piiratud, temale peab olema tagatud äh, kogu äh, äh meditsiiniline tugi. me oleme äh, minu arvates saavutanud siinkohal hea kompromissi. meil on vaja veel määratleda teatud artiklite osas kompromissid, minu arvates on oluline see, mis puudutab äh, eriväljaõpet nendele, kes, kes töötavad ähm, alaealistega selles valdkonnas. ehk siin on mõningaid äh, vastuolulisi punkte samuti, näiteks mis puudutab õigust äh, kaitsjale ning äh, mis puudutab ka reguleerimisala, kas me räägime nüüd menetluse algusest, lõpust ja lähtudes ka äh, Äh, süütegudest, sellised on lahtised küsimused, aga igal juhul äh, suhtumine on väga positiivne, Luksemburgi eesistumise all on meie töö toimunud väga hästi ja ma arvan, et me suudame saavutada hea tulemuse ja lõppteksti äh, paika saada väga kiiresti ja juhul kui soovite, siis mul olen valmis vastama küsimustele. suur tänu, Katariina, see oli väga põhjalik ülevaade, aga kuna meil aega ei ole, siis äh, liigume edasi nüüd, mis puudutab kolmandate riikide kodanike teadustöö õpingute õpilasvahetuse ja nii edasi tingimusi. Cecilia Wikström, äh, kas sa võiksid anda meile infot selle kohta? suur tänu ja tere hommikust teile kõigile, mul on väga hea meel olla tagasi, suvi on olnud väga meeldiv, eriti teile, esimees see sügis saab olema meile kõigile keeruline, seega on väga hea näha, et kõik on äh, tagasi. kuueteistkümnendal juulil toimus meil neljas äh, kolmepoolne kohtumine sellel teemal ja see oli esimene, mis toimus äh, Luksemburgi eesistumise all. see toimus heas töömeeleelus, heas koostöös ja kõik kolm institutsiooni on pühendunud selleks, et see teema aasta lõpuks äh, Äh, valmis saada, me oleme kõik veendunud, et see on kasulik äh, kõigile liikmesriikidele ja toetab konku-, Euroopa Liidu konkurentsivõimet. me käivitasime arutelud, mis puudutavad reguleerimisala ja otsustasime, et seda arutatakse täiendavalt järgmisel triloogil, kuna tegemist on väga delikaatse teemaga me leppisime kokku punktide osas, mis puudutavad viisa rakendamist, äh, dokumentide esitamist teatud keeles, äh, eelheakskiitu ning mõisted, mis puudutab pereliiget ja läbipaistvuse teemat. Need olid väga head saavutused. mis puudutab nüüd artikleid äh, seoses viisa andmisest keeldumisega, ja pikendamata jätmisest on meil palju edusamme tehtud, aga mõned teemad on äh, lahtised lisaks sellele tõi nõukogu sisse artikli kaheksateist kaks F-i võimaluse, kus liikmesriigid, kui on, olukord on põhjendatud, et isik jääb riiki muudel põhjustel, siis vastavalt sellest lähtuvalt parlament usub, et see tekitab liigset ruumi ja äh, tõlgendamiseks kogu direktiivi osas ja see ei ole meile lihtsalt vastuvõetav. täiendavaid arutelusid on vaja ka seoses olukorraga, mis puudutavad ähm, teatud nüansse, liikuvust äh, õpilaste osas näiteks peale, mõned päevad peale kolmepoolset kohtumist osalesin ma Luksemburgis Skifa mitteametlikul koosolekul, kus mul oli võimalik kahepoolselt kohtuda äh, erinevate liikmesriikide esindajatega, mul oli vist isegi kaheksa kohtumist äh, erinevate liikmesriikide valitsuse esindajatega, see oli suurepärane võimalus äh, rääkida liikmesriikidega ja see oli ka hea võimalus mulle, mis äh, minu kindlumust Luksemburgi osas suurendas ja suurendas kindlumust ka Schengenisse, seega oli see väga hea tegevus järgmine kolmepoolne kohtumine toimub kahekümne üheksandal septembril ja ootan seda rõõmuga, et jätkata sügisel tööd variraportööride meeskondadega, meie koostöö on senini olnud väga positiivne ja jätkame kuni lõpuni, aitäh! suur tänu, Cecilia, head kolleegid, vähemalt üks liige soovib sõna, aga nii nagu eelnevast triloogide puhul, siis ma ei taha siin küsimusi Äh, välja tuua, sest meil on vaja hääletada üheksa kolmkümmend ja meil on veel üks äh, täiendav päevakorrapunkt, äh, mida on vaja nüüd käsitleda. see on Natali Krisbekilt, kes on raportöör seoses süütuse presumptsiooni direktiiviga ja Natali, kas sa võiksid meile anda lühikese ülevaate selle kohta? Merci, euh, monsieur le president. suur tänu, esimees, tere hommikust kõigile pärast äh, neid äh, pika puhkust äh, tahaksin öelda paar sõna selle kohta, mis puudutab süütuse presumptsiooni direktiivi. kaks tuhat kolmteist novembris andis komisjon välja seadusandliku paketi, mis puudutas menetlusnüansse, sealhulgas ka seda direktiivi detsembris kaks tuhat neliteist nõukogu võttis vastu oma üldise lähenemise selle direktiivi osas ja kaks tuhat viisteist märtsis võttis meie komisjon suure enamuse toetusel vastu oma seisukoha selle teksti osas. me arutasime triloogi teemasid ja meil oli väga positiivne tööõhkkond läbirääkimiste käigus selleks, et edasi liikuda selle olulise teemaga, et kaitsta inimeste õigusi ja sellega seoses toimus meil kolm, äh, kolmepoolset äh, kohtumist äh, aprillis ja mais Läti eesistumise ajal, keda ma sooviksin samuti tänada töö eest. me lähenesime klassikalt, vaatasime läbi laiema lähenemise ilma detailidesse laskumata, neljateistkümne artikli osale esimesel korras, teise triloogi käigus käsitlesime artikleid üks kuni viis ja siinkohal liikusime edasi, saavutasime mõningad kokkulepped, eriti mis puudutab artikleid kolm ja reguleerimisala artikkel kaks osas, aga siin on veel mõningaid punkte, mis vajavad lahendamist, eriti mis puudutab tõendamiskohustust, artiklis viis reguleerimisalas on Äh, mis on artiklis kaks, äh, on see ette nähtud, mis puudustab kahtlustatavate äh, olukorda artiklis neli, kolmas kohtumine toimus Luksemburgi esimesel tööpäeval, esimesel juulil ja käsitlesime artikleid edasi, tegime mõningaid edusamme artiklite kuus ja seitse osas, aga läbirääkimised äh, on ikkagi veel keerulised, eriti mis puudutavad õigust vaikida ning tõendite äh, käsitlemist juhul, kui äh, need on saavutatud teatud õiguste rikkumisega, nüüd õigust, õigust mõista inimese tagaselja ja siinkohal äh, sooviksin ma soojalt tänada äh, väga tõhusat äh, tööd selle läbirääkimiste osas, mida tegid variraportöörid. neljas toi-, triloog toimub seitsmeteistkümnendal septembril, kus käsitleme neid raskusi tekitavaid punkte, eriti mis puudutab reguleerimisala tõendid, tõendeid ja reguleerimisala ja tagaselja tehtud otsuseid tõendite vastuvõetavus äh, on hommikuks väga tehniline teema, aga igal juhul olen kättesaadav äh, kolleegidele juhul, kui nad soovivad midagi veel täpsustada, aitäh. Uh, selle jaoks kolmepoolse kohtumise aruanne ongi, seega suur tänu. suur tänu kolleegidele, kes nendele aruannetele eh, tähelepanu pöörasid ja neid kuulasid, suur tänu selle tõsise töö eest, mis nendega tehtud on. aitäh kõigile! praegu on pisut müra saalis, aga ma paluksin, et kolleegid võtaksid istet, me saame hääletamisega tegelema hakkama. me hääletame elektrooniliselt, võtke oma elektroonilised hääletuskaardid välja andke märku, kui kellelgi on elektrooniline hääletuskaart puudu. tundub, et kõigil on olemas. teeme väikese pisikese pausi ja siis kohe jätkame. Okay, colleagues, if you're ready, we can proceed. kui te olete valmis, siis me saamegi hakata hääletama kaugjuhitavate õig-, õhusõidukisüsteemide ohutu kasutamise kohta tsiviillennunduses. see on omaalgatuslik Äh, aruanne Soraya postilt. kas kõik on valmis? kes ei ole veel valmis? mikrofon töötab, kas te olete valmis? tundub, et kõik on valmis. inimesed, kes seisavad, jutustavad palun võtke istet. kõik ei ole veel hääletamiseks valmis, kõik ei ole veel istet võtnud. palun võtke istet, kolleegid. asume hääletuse juurde. kompromiss, ettepanek number viis, hääletus on avatud Juan Fernando. I'm, I'm waiting for my card. ma ootan veel oma kaarti. palun äh, arvestage nii kaua minu käega märku antud hääletusest. ma ootan oma kaarti. see kohe saabub. kas keegi sooviks veel midagi teada anda? nii, liigume edasi saan aru, et me peame uuesti alustama. alustame hääletamisega algusest peale uuesti. alustame. kuid ma ootan, kuni kõik valmis saavad. kas kõikidel on elektrooniline hääletuskaart olemas ja kas kõik on valmis hääletama asuma? tere hommikust But you have to ask again. That is... Yeah, yeah. Okay, we're going to open the vote. alustame hääletusega uuesti. ma saan aru, et kõik ei olegi veel hääletanud. kõik, võtke oma elektrooniline hääletuskaart välja, olge ise kohal ja võtke hääletusest osa. nüüd on hääletus avatud kompromissettepaneku viis osas. hääletus on avatud hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. muuda-, kompromissettepanek kuus, hääletus on avatud. kolleegid, ma vabandan, muudatusettepanek kakskümmend kolm, hääletame muudatusettepanekut kakskümmend kolm, hääletus on avatud hääletamine on lõppenud. see on tagasi lükatud. kompromissettepanek kuus, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud kompromissettepanek seitse, hääletus on avatud. hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud. kompromissettepanek number kaheksa, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kompromissettepanek üheksa, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kompromissettepanek kümme, hääletamine avatud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud. kompromissettepanek üksteist, hääletamine on avatud hääletamine on lõppenud. vastu võetud kompromissettepanek kaksteist, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud. kompromissettepanek kolmteist, hääletamine on avatud. nüüd on hääletamine avatud. hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud kompromissettepanek neliteist, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kompromissettepanek viisteist, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kolm, hääletamine on avatud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kompromissettepanek kuusteist, hääletus on avatud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud. põhjenduspunktide kompromissettepanek üks, hääletus on avatud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud hääled, kompromissettepanek kaks, osade kaupa hääletamine, esimene osa, hääletus on avatud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, teine osa kompromissettepanekust kaks, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kompromissettepanek number kolm põhjenduspunktide kohta hääletus on avatud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kompromissettepanek number neli, hääletamine on alanud. lõppenud. vastu võetud meil on muudatusettepanek kaksteist, hääletus on avatud. muudatusettepanek kaksteist. hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. muudatusettepanek seitseteist, see on suuline muudatus sõnastuse osas hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, see võetud, võetakse vastu. muudatusettepanek kaheksateist, hääletus on avatud. ja hääletus on lõppenud vabandan, kolleegid, me peame muudatusettepaneku kaheksateist osas veel kord hääletama. muudatusettepanek kaheksateist, hääletus on uuesti avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. tekst tervikuna muudat-, muudetuna hääletus on avatud hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. palju õnne raportöörile. kolleegid, liigume kohe edasi. palju õnne raportöörile. liigume nüüd edasi eelarve muudatuste osas raportöör Peter Niedermüller muudatusettepanek viis üheksa üks kuus. What's the problem? milles on probleem, kas kuskil on probleem? jätkame siis, kui kõigil on kõik hästi. viis, üheksa, üks, kuus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 kas kõigil on õige dokument ees? Budgetary amendments, kus esimene muudatusettepanek annab numbrit viis üheksa üks kuus. kas kõik on sõna otseses mõttes ühel ja samal leheküljel oma silmadega? alustame sellega siis uuesti, nüüd on kõigil õige dokument ees. see on oluline hääletus. me ei taha kiirustada, sellepärast et kellelgi on vale dokument. alustame uuesti. muudatusettepanek viis üheksa üks kuus. hääletus on alanud. kustutame selle ära ja alustame sellega veel kord otsast peale. ma ei tea, mis juhtus kas me kustutasime selle ära? nüüd on hääletamine lõppenud. see on vastu võetud. viis üheksa üks kaheksa. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. see on tagasi lükatud. viis, üheksa, neli, kuus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud. viis, üheksa, neli, seitse, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud. viis üheksa üks üheksa hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. see on tagasi lükatud. viis üheksa kaheksa seitse hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud see on tagasi lükatud, viis üheksa üheksa üks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. see on tagasi lükatud, viis üheksa kaheksa kuus, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud see on tagasi lükatud. kompromiss viis üheksa seitse kaks, muudatusettepanek viis üheksa seitse kaks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. see on tagasi lükatud. viis üheksa kolm kaheksa, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. see on tagasi lükatud. kompromissettepanek A. hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud see on vastu võetud. muudatusettepanek viis, üheksa, kaks, kaks. viis, üheksa, kaks, kaks hääletus on alanud. The vote is hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. viis, üheksa, kaheksa, kolm, hääletus on alanud. viis, üheksa, kaheksa, kolm. hääletamine on lõppenud see on tagasi lükatud. viis, üheksa, kaheksa, kaks, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. viis, üheksa, kaks, kolm, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. viis, üheksa, kaks, neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud kompromiss, ettepanek B, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. viis, üheksa, seitse, null, hääletus on alanud. viis, üheksa, seitse, null, hääletus on avatud et me oleme viis, üheksa, seitse, null muudatusettepaneku juures. ma hoian hääletuse nii kaua avatuna, kuni kõik on rahul, nüüd lõpetame, hääletus on suletud ja lõppenud, see on tagasi lükatud. viis, üheksa, seitse, üheksa, hääletus on alanud viis üheksa, seitse üheksa. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. viis üheksa neli null, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. viis üheksa neli viis, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. viis, üheksa, kuus, kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. viis, üheksa, kaheksa, kaheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud viis, üheksa, kaheksa, üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. viis, üheksa, kaks, kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see on tagasi lükatud. viis, üheksa, neli, üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. kompromiss C, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. viis üheksa, viis üks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud see on vastu võetud. viis üheksa viis kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. viis üheksa viis kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. viis üheksa üheksa null. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viis üheksa. viis üheksa null neli, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. viis üheksa, viis neli, viis üheksa, viis neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. viis, üheksa, kuus, üheksa hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. viis, üheksa, viis, viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud viis üheksa, viis üheksa null viis, hääletus on alanud. vabandage, kolleegid, teeme seda uuesti. see ei olnud viis üheksa null viis, viis üheksa kaks kaheksa. hääletus on avatud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud viis üheksa, kaks üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viis üheksa, neli kaks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viis, üheksa, viis, kolm. viis, üheksa, neli, kolm. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. viis, üheksa, neli, neli hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viis, üheksa, viis, kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud selle nimekirjaga saimegi ühele poole. nüüd võtame arvamuse. Lähme Peeter Niedermülleri arvamuse muudatusettepaneku kolma, kolm juurde, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. ka see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek neli, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek number viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek number seitse, hääletus on alanud hääletamine on lõppenud. see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa on, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. see on tagasi lükatud. muudatusettepanek number kuus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek number üheksa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud, muudatusettepanek number üksteist, muudatusettepanek üksteist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kompromiss A, hääletamine on alatud, alanud. hääletamine on lõppenud kompromiss A. hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud. lõik viis muudetud kujul. hääletamine on ala, alanud. hääletamine on lõppenud see on vastu võetud. vabandan, see on tagasi lükatud. nüüd läheme edasi. lõige viis, muudatusettepanek kuusteist ja seitseteist, need on identsed, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. see on tagasi lükatud. muudatusettepanek number üheksateist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksateist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud see on tagasi lükatud. muudatusettepanek number kakskümmend, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud. muudatusettepanek number kakskümmend üks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek number kakskümmend kaks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kolm, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend neli, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend viis, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, muudatusettepanek kakskümmend kuus, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend seitse, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend üheksa, hääletus on alanud ja hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. viimane hääletamine. lõplik hääletamine, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud suure häälteenamusega. palju õnne Peter Niedermüllerile. hästi tehtud suur tänu, kolleegid, teie tähelepanu eest. sellega oleme hääletamisega ühele poole saanud uh,. Thomas Tšidovski has got a short announcement. Toomas Tšidovskil on lühike mm, sõnavõtt suur tänu Peter Niedermüller, suur tänu koostöö eest. Peeteril on täna sünnipäev, palju õnne. palju õnne sünnipäevaks Peeterile. sinu keeles Kivanu Alekio Pakat. Thomas, that was very elegant, thank you very much. see oli väga kena, Toomas, aitäh. I got the one, I missed it. No, no, you never missed, but, uh, but I proposed again to, uh, to organize uh, a Libre working group after the... <coughs> Colleagues, um, if we could... Head kolleegid. kas saaksite maha istuda, me peame edasi minema oma tänase päevakorraga. oluline on, et me oma kõik punktid läbi võtaksime tänase hommikupooliku jooksul, nii et palun eriti need kolleegid, kes soovivad osaleda aruteludes, äh, mis nüüd järgnevad, palun istuge oma kohtadele. kui vestlused saaksid toimuda pigem saali tagumises osas. hästi, järgmine päevakorrapunkt, punktid kolmteist kuni üheksateist. kolleegid, aitäh, Toomas kolleegid, palun keskendume tööle. nüüd äh, hakkame keskenduma viisapoliitika aspektidele, peatamine ja vastastikus, äh, selle teemal on komisjon hiljuti välja andnud raporti ja täiendavalt on hinnatud viisa liberaliseerimist ja lihtsustamiskokkuleppeid, eriti Lääne-Balkani riikide suhtes samuti on hinnatud hetkeolukorda Ukraina ja Gruusiaga. lõpetuseks äh, komisjon tutvustab meile oma seisukohti ja kui te kõik äh, oleksite natuke vaiksemad, siis meil oleks võimalik neid ka kuulda. kedagi vist ei paista huvitavat. kolleegid, palun võtke vaiksemalt. ja lõpetuseks äh, komisjon räägib meile rahvusvahelistest lepingutest, mis on sõlmimisel Peruu ja Kolumbiaga tean, et kõik tahavad kõikidega lobiseda pärast pikka suvepuhkust, aga palun tehke seda kas saali tagumises osas või väljaspool seda saali. ja viimasena tahaksin rääkida äh, rahvusvaheliste lepete nõuetest, parlamenti tuleb informeerida jooksvalt töö käigus ja tahaksin samuti tuletada liikmetele meelde koht, Euroopa Kohtu hiljutisi otsuseid, parlament äh, nõukogu vastu Mauritiuse teemal ja sealt on selge, et äh, parlamenti tuleb äh, informeerida, kui seda ei tehta, siis äh, lepe muutub õigustühiseks. tuletan teile meelde, et see otsus ütles, et parlamendil on õigus saada informatsiooni ja see ei ole piiratud ainult parlamendi infopäringutega, vaid teised institutsioonid peavad ka omal initsiatiivil teavitama parlamenti, ehk siis kõigepealt annan sõna Euroopa Komisjoni esindajatele, kes annavad meile infot viimastest arengutest ja seejärel on võimalik esitada kommentaare ja küsimusi. komisjonist on kohal härra Nilsson, kui ma ei eksi. kas härra Nilsson kohal? ei, see on härra Palman. täpsemalt mõlemad äh, komisjoni kolleegid on kohal. kes soovib esimesena sõna saada? aitäh, härra esimees. härra Palman, ma olen viisapoliitika üksuse Nilsen, minu kolleeg, on ka kohal, tema tegeleb teiste teemadega, mina olen pädev rääkima teile vastastikusest viisasüsteemist äh, ja rahvusvahelistest lepetest, kui lubate, siis ma alustaksin äh, rääkides vastastikususest ja seejärel rahvusvahelistest lepetest, pärast seda saab härra Nielsen tutvustada oma teemat ehk viisa liberaliseerumist. ehk siis viisa vastastikusus, nagu te teate on uus läbivaadatud vastastikuse mehhanism, selle kiitsid kaks tuhat kolmteist detsembris heaks parlament ja nõukogu, see läbivaadatud mehhanism peaks looma suurema solidaarsuse ja aitama kiiremini reageerida, kui vastastikusust ei ole. see mehhanism toimib järgmiselt. iga kuue kuu tagant komisjon peab kas vastu võtma rakendusakti, millega peatatakse viisanõu, nõudest loobumine kolmandate riikide kodanikele kuni kuueks kuuks, kui kolmas riik nõuab liikmesriikide kodanikelt endiselt viisat või komisjon peab vastu võtma aruande, milles öeldakse, miks ei ole taolist rakendusakti vastu võetud ja samuti tuleb selgitada, miks nad peavad äh, viisanõudest loobumise ähm, peatamist ebavajalikuks sellel konkreetsel hetkel iga kuue kuu tagant Äh, tuleb äh, taoline aruanne teha ja kahekümne nelja kuu järel ähm, vaadatakse asi üle, sest komisjon peab vastu võtma delegeeritud õigusakti, millega peatatakse viisanõudest loobumine nende riikide suhtes, kes endiselt nõuavad äh, liikmesriikidelt viisat. mehhanism al-, algas aastast kaks tuhat neliteist, komisjon andis tead-, teada Äh, liikmesriikide info mm, põhjal äh, vastastikususe mm, puutumisest. me saime viielt liikmesriigilt taolised teatised Bulgaarialt, Horvaatialt, Küproselt, Poolalt ja Rumeenialt. ja vastastikususe teemad olid seotud viie kolmanda riigiga, Austraalia, Brunei, Darussalam, Kanada, Jaapan ja Ameerika Ühendriigid kaks tuhat neliteist aprillist äh, algas äh, see kuuekuuline periood, mis on kaasa toonud uue, esimese raporti vastuvõtmise kaks tuhat neliteist oktoobrikuus, kaks tuhat neliteist aprilli ja oktoobri vahel lõime me raamistiku kolmepoolseteks kohtumisteks, äh, kus, kuhu on kaasatud liikmesriigid, vastav kolmas riik, Äh, ja komisjon ja selles raamistikus arutasime meetmete üle, millega parendada olukorda, vahetasime informatsiooni vastavatest äh, viisanõuetest ja poliitikatest ja vaatasime, kuidas äh, saaksid liikmesriigid viisavabastuse. esimene aruanne võeti vastu kaks tuhat neliteist oktoobris ja seejärel võeti vastu teine aruanne kaks tuhat neliteist aprillis, ütleb kõneleja. komisjonil palu-, paluti nende kolmandate riikide suhtes äh, viisavabadus peatada ja nüüd äh, on järgmine tähtaeg äh, oktoobris kaks tuhat viisteist on õige aeg hinnata, kuhu oleme jõudnud ja milline on olukord seoses ähm, riikidega, kes endiselt viisavabadust ei paku mis puudutab äh, taolisi juhtumeid. Bruneiga on olukord lahenenud, aga halb uudis on see, et äh, eriti Kanada ja Ameerika Ühendriikide puhul ei ole olukord äh, lahendust leidnud ja ausalt öeldes on üsna ebatõenäoline, et need äh, juhtumid äh, leiavad lahenduse enne järgmise aasta aprillikuud, äh, mil tuleb vastu võtta delegeeritud õigusakt, mis puudutab Ameerika Ühendriike. loomulikult nende õiguses on väga ranged õiguslikud tingimused viisanõudest loobumiseks, üks kõige olulisemaid tingimusi on viisadest keeldumise määr hetkel on Ameerika Ühendriigid pannud selle paika kolme protsendi peale, kaks liikmesriiki, keda see puudutab, või viis pigem, Bulgaaria, Bulgaaria, Rumeenia, Küpros, Horvaatia ja Poola, on sellest äh, määrast veel üsna kaugel ja on vähe tõenäoline, et neil õnnestub äh, enne järgmise aasta aprillikuud äh, jõuda selle eesmärgini. Kanada puhul on olukord sarnane, kanadalased ei ole küll oma õiguses sellist äh, piirmäära paika pannud, aga neil on teatud kriteeriumid, mida nad kasutavad, need on kvantitatiivsed, äh, osa, üks nendest on samuti viisast keeldumise määr, teine on äh, immigratsiooninõuete rikkumise määr. erinevus on selles, et kanadalased kasutavad kolme aasta keskmisi näitajaid ja liikmesriigid kellele endiselt kehtib viisanõue Kanada, mm, Kanadasse reisimiseks nagu Rumeenia, Bulgaaria, peavad kolme aasta jooksul keskmiselt äh, jääma allapoole seatud piirmäärasid äh, ja on üsna ebatõenäoline, et need kaks liikmesriiki suudavad äh, enne järgmise aasta aprillikuud nende piirmäärade alla jõuda. olukord järelikult on selline, et üsna tõenäoline on, et järg, järgmise aasta aprillikuuks peab komisjon vastu võtma delegeeritud õigusakti, millega kehtestatakse viisanõue Kanada ja Ameerika Ühendriikide suhtes. tahaksin kasutada võimalust tõstatada veel üks konkreetne teema või juhtida liikmete tähelepanu ühele konkreetsele teemale ja samuti tahaksin äh, julgustada teid lugema juba vastu võetud kahte aruannet, äh, kus äh, on detailsemalt need teemad lahti seletatud ja see on seotud viisanõudega, mille on Jaapan kehtestanud ajutiste passide omanikele kes on saanud passi Rumeeniast, me oleme selle küsimuse äh, ära märkinud ka nendes kahes aruandes ja küsimus on selles, kas see jääb äh, läbi vaadatud vastastikususe mehhanismi raames, me oleme seda arutanud liikmesriikidega vastavalt äh, koos nõukogu vastava komiteega ja võttes arvesse, et parlament on kaasseadusandja, tahaksime kuulda, mida teie arvate, enne kui komisjon langetab lõpliku otsuse selle osas, kas siin peaks käivituma vastastikususe mehhanism. komisjon ähm, võib-olla eelistab ühte seisukohta teisele, meil ei ole küll nende tutvustamiseks aega, aga tahaksin juhtida libekomisjoni ehm, tähelepanu sellele teemale ja kuulda, mida teie arvate konkreetsemalt äh, sellest teemast, aitäh! okei okay,, thank you very much uh...! aitäh! ma tahtsin küsida, kust on tekkinud viivitused, aga te vastasite sellele vist juba, liikmed, kas teil on konkreetseid küsimusi komisjoni esindajatele no.? ei ole? nad pääsevad küll väga kergelt täna no.. sel juhul annaksin sõna teisele komisjoni esindajale. Te ju mõlemad soovisite sõna, eks ju? see puudutas Kolumbiat ja Peruud. jah, kui olete nõus, siis olen valmis lühidalt tutvustama Gruusia-Ukraina aruandeid ja siis Balkani viisaliberaliseerimise järgseid äh, arenguid. kõigepealt Gruusia, nagu te teate, meil on viisadialoog äh, aastast kaks tuhat kaksteist äh, toimunud, see on viisavabastuse tegevuskavaga seotud, milles lepiti kokku kaks tuhat kolmteist. Gruusia on selle nimel tööd teinud sellest ajast alates ja komisjon on teostanud seiret ja pakkunud toetust, hiljutised eduaruandet äh, kaks tuhat neliteist oktoobris äh, leiti raportis, et esimene etapp on võimalik sulgeda, Gruusia on äh, teinud kõik sammud oma õigusloome vastavusse viimiseks ja võime liikuda edasi järgmisesse etappi ehk ra vaadata rakendamise teemasid. kolmas eduaruanne võeti vastu kaheksandal mail kaks tuhat viisteist. selles hinnati Gruusia erinevate äh, eesmärkide rakendamist, ühest küljest äh, me saime Gruusialt kirjalikku infot, teisest küljest teostame, teostasime kohapealseid kontrolle äh, liikmesriikide ekspertide juuresolekul. aruanne ütleb kokkuvõttes, et Gruusia edusammud on olnud märkimisväärsed, need näitavad, et Gruusia on pühendunud kõikide eesmärkide saavutamisele enamus äh, eesmärke sa-, oli saavutatud, kui me vaatame, mida hinnati osaliselt saavutatuks ja kus on veel vaja täiendavaid jõupingutusi teha, see on varjupaik, inimkaubandus, uimastid ja korruptsioonivastane võitlus. aruanne leidis samuti, et jätkame Gruusia seiret ja toetamist ja käesoleva aasta lõpuks äh, antakse välja järgmine aruanne, see tähendab, et töö juba käib. suve jooksul oleme kohtunud äh, Gruusia ametivõimude esindajatega selleks, et pakuda neile toetust äh, soovituste elluviimisel. oleme saanud ka kirjalikku infot selle kohta, mis on vahepeal juhtunud ja samuti on hinnatud Ehm, ja kä-, käesoleva kuu lõpus hinnatakse äh, täiendavalt äh, ja nende leidude põhjal avaldame enne käesoleva aasta lõppu uue aruande olukorrast äh, järele jäänud eesmärkide osas. nüüd jõudes Ukraina teema juurde, dialoog käivitati aastal kaks tuhat kaheksa, tegevuskavad lepiti kokku kaks tuhat kümme, Ukraina on samuti teises äh, faasis äh, viisavabastuskava osas ja samal päeval võtsime vastu viienda eduaruande Ukraina kohta, samuti kaheksandal mail kaks tuhat viisteist. suvel jõudsime järeldusele, et Ukraina edusammud on olnud äh, märkimisväärsed, eriti võttes arvesse erakorralist olukorda ja sisemisi ja väliseid väljakutseid, mille ees Ukraina seisab, sellest fondi, mille puhul ähm, julgustasime Ukrainat jätkama jõupingutusi ja tegema täiendavaid pingutusi reformide läbiviimiseks. enamus eesmärke on kas peaaegu täielikult saavutatud või osaliselt saavutatud ja leiame, et on ähm, hea võimalus täiendava edu saavutamiseks. leiame, et ränne ja varjupaik, äh, organiseeritud kuritegevus, inimkaubandus, kodanike õigused eriti korruptsioonivastane võitlus on veel teemad, milles on arenguruumi. mis puudutab protsessi, see on sarnane Gruusiaga, aga ka siin oleme olnud tihedas koostöös suve jooksul Ukraina ametivõimudega, hindamiskülastused koha peal algasid sel nädalal, jätkame septembris samuti viisanõue kõikidelt äh, Lääne-Balkani kodanikelt, välja arvatud Kosovot, oleme jälginud olukorra arengut äh, koostöös Frontexi ja EASO-ga pärast äh, vabastuse mm, kehtimist. mõned üldised märkused tuleb rõhutada, et viisanõude mm, kaotamine on aidanud kaasa heauskliksete reisijate reisimisele ja suhetele teiste Euroopa riikidega, samal, samuti tahaksin anda teile värsket infot kaks tuhat viisteist arvandmete kohta, selle asemel, et äh, ma peatuksin aruannetes välja toodud numbritel, sest siin kõik muutub väga kiiresti. see aruanne hõlmab Lääne-Balkani riikide kodanikke, seal ei käsitleta pagulasi näiteks äh, süürlasi, kes liiguvad äh, läbi Balkani riikide Euroopasse, see ei ole selle aruande teema, mis puudutab Lääne-Balkani riikide kodanikke, ehm, ma tahaksin natuke mm, tutvustada tausta, see ei ole samaväärne suurema probleemiga, mida kujutavad endast pagulased Süüriast ja mujalt riikidest ja mis puudutab trende, trendid on üsna negatiivsed, kaks tuhat neliteist Äh, suurenes varjupaiga taotlejate hulk Lääne-Balkani riikidest, äh, kokku se-, umbes seitsekümmend tuhat äh, avaldust esitati, peamiselt liikmesriigid, kuhu esitati avaldused, ei üllata teid, olid Prantsusmaa, Saksamaa, Belgia, ähm, kaks tuhat viisteist tundub, et trend on ülespoole esimese viie kuu jooksul oleme saanud kolmkümmend kolm tuhat varjupaigataotlust, võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga on neid peaaegu kaks korda rohkem. uueks trendiks käesoleval aastal on see, et äh, Albaania kodanikud moodustavad kõige suurema osakaalu Lääne-Balkani rahvastest. Äh, äh, ka varasematel aastatel on albaanlasi olnud palju, aga käesoleval aastal selgelt moodustavad albaanlased äh, enamuse taotlejatest, mis puudutab mm, tunnustamismäärasid, äh, äh, need jäävad väga madalale, paari protsendipunkti raamesse kõikide nende kodanike puhul. see on murettekitav trend, me peame seda väga tähelepanelikult jälgima, aruanne annab ka rea soovitusi, kuidas ähm, korrigeerida olukorda, need on endiselt kehtivad Lääne-Balkani riikide suhtes me julgustame neid äh, tõhustama süsteeme, millega toetada vähemusi, äh, tõhustada operatiivkoostööd liikmesriikidega, tõhustada jõupingutusi selleks, et aidata äh, üles leida inimkaubitsejad, tõhustada piirikontrolli, austades siiski põhiõigusi ja samuti korraldada infokampaaniaid seoses äh, isikute liikumisõigusega Euroopa Liidus. samuti äh, oleme andnud äh, soovitusi ähm, lihtsustamaks varjupaigamenetlusi ja samuti tegema koostööd Lääne-Balkani riikidega ja korraldama infokampaaniaid nendes riikides. ettevalmistamisel on järgmised sammud, ehk siis et Äh, turvaliste päritoluriikide nimekirja ettevalmistamine, see hõlmab ka Balk-, Lääne-Balkani riike ja see töö on praegu käimas. sellega piirduksingi, aga loomulikult olen valmis äh, küs-, vastama küsimustele kõikide nende raportite teemal. aitäh! kohe tekib küsimus, kas äh, varjupaiga taotluste suurenemine mõjutab Lääne-Balkani viisavabaduse protsessi ja kolleegid, kas teil on komisjoni esindajale küsimusi Peruu ja Kolumbia osas? Need äh, ähm, lepped juunis äh, mm, võeti vastu Araabia Ühendemiraate, Peruud ja Kolumbiat. selle muudatuse, äh, see muudatus võeti vastu mais kaks tuhat neliteist, loomulikult sõltuvalt äh, sellest, et, äh, et, et see, see sõltuvalt viisanõudest loobumisega nende riikidega komisjon on seejärel saanud läbirääkimiste juhised seitsmeteistkümne jaoks üheksateistkümnest riigist, Kolumbia ja Peruu on natuke eriolukorras, aga ülejäänud seitsmeteistkümne puhul komisjon on saanud äh, läbirääkimiste juhised nõukogult ja on äh, algatanud viisanõudest loobumise läbirääkimisi nende riikidega kaks tuhat neliteist sügisel ja mitmed nendest läbirääkimistest äh, jõudsid väga kiiresti eduka lõpuni selle kohta saadeti mm, Liibe komisjonile ka kiri märtsis äh, kaks tuhat viisteist, andes teada, et äh, läbirääkimised, äh, mida ma juba mainisin, aga ütlen Dominica, Granada, St Lucia, St Vincent, Samba, the United Arab Emirates and Vanuatu had been et need läbirääkimised äh, on lõpetatud, äh, kokkulepetele on alla kirjutatud ja meil on ähm, esialgne rakendamiskuupäev allkirjutamise ajast äh, kokku lepitud ja selle kirjaga andsime infot olukorrast seoses nende läbirääkimistega ja võin teile kinnitada, et vahepealsel ajal on need lepped allkirjastatud ja kehtivad ametlik järeldus äh, loomulikult äh, eeldab veel parlamendi nõusolekut. Peru ja Kolumbia on teistsuguses olukorras, sest nad lisati komisjoni ettepanekule viimasel minutil ja mitmed liikmesriigid ja teised äh, sidusrühmad survestasid komisjoni selleks. Peru ja Kolumbia lisamine sellesse nimekirja toimus tingimusel, et komisjon kõigepealt viib läbi nende riikide ähm, sobivuse hindamise viisavabastuse saamiseks, see tähendab, et komisjon peab hindama, kas nad vastavad äh, kriteeriumidele, mis on ette nähtud äh, viisamäärusega, viisamääruses nende riikide puhul, kes soovivad viisavabadust, need raportid võeti vastu eelmise aasta oktoobris mõlema riigi kohta ja komisjon mõlemal puhul leidis, et äh, hoolimata mõnedest probleemidest, näiteks uimastite ja organiseeritud kuritegevuse vallas, leiti, et äh, äh, riikidele võiks kohaldada viisavabastust ja seejärel äh, alustati läbirääkimisi ka nende kahe riigiga. läbirääkimised algasid käesoleva aasta kevadel ja need kaks lepingut said ähm, allkirjastatud Euroopa Liidu CELAC-i kohtumise raames juunis Brüsselis. Kolumbia ootame ametlikku allkirja, järgmisel nädalal komisjon võtab vastu nõukogu ähm, vastava projekti ja seejärel on nõukogul äh, vaja mm, anda allkiri äh, nendele lepetele ja seejärel äh, hakkavad need äh, allkirjastamise päevast kehtima. nii palju rahvusvaheliste lepete teemaliste läbirääkimiste kohta. Ähm, kui komisjoni liikmed soovivad täiendavat infot, olen hea, hea meelega valmis vastama. suur tänu, Fernando, soovisid midagi lisada? palun ja eriti, mis puudutab seda punkti, kui tohib, siis Peruu ja Kolumbia küsimuses jätkaksin. jah, mõned libekomisjoni liikmed olid eriti aktiivsed selles osas, mis puudutab Peruu ja Kolumbia teemasid viisanõude kaotamise valdkonnas ja me ei ole saanud täiendavat informatsiooni, me ei ole saanud uut informatsiooni, lähtudes Euroopa Kohtu otsusest tuleb selgelt välja, et Euroopa Parlamendil on õigus saada asjakohast ja täpset informatsiooni regulaarselt. mitte ainult taotlusel, aga ka inst-, seotud institutsioonide algatusel ja seega tahaksime teada, kuidas äh, ajakava on ette nähtud, mis puudutab äh, jõustumist selle poliitilise otsuse osas, mis äh, võeti vastu ja mida toetas libe komisjon seoses Kolumbia ja Peruu viisavabaduslepinguga ning mis puudutab täiendavat mõju teistele riikidele, kes võib-olla soovivad sama staatust. aga igal juhul Kolumbia ja Peru osas, äh, milline on äh, see prognoositav ajakava, me mõistame, et mõlemad äh, lepingud kinnitati Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika riikide tippkohtumisel juunikuus, alates sellest ei ole komisjon parlamenti teavitanud ei enne seda kohtumist ega ka pärast. seega milline on hetk ja milline on täpne plaan? mis puudutab esinevaid, äh, eelseisvaid sündmusi jõustumise osas, paluksin mõningaid märkusi äh, eelseisva tegevuse osas, äh, sammude osas, mida on vaja astuda. täpset ajakava ei ole välja toodud, aga milline see võiks olla? kuidas te seda ette näete? ja millised oleksid asjakohased viivitused, mis lõplikku jõustumist võiksid mõjutada, aitäh! jah, osa sellest sõltub äh, eelkõige nõukogust, aga aitäh selle küsimuse eest, Mari-Kristiin saab järgmisena sõna. jah, see, palun, Mari-Kristiin. suur tänu, minu arvates on väga oluline saada selle kohta infot. seitsmeteistkümnenda punkti me arutasime juba juulis meil on selle kohta ka raport koostamisel, meid oli äh, väga palju sellest, kes, äh, palju selles osas, kes väljendasid äh, kahetsust, kui nii-öelda leping on juba jõustunud esialgsel kujul ja praegusel hetkel on siia lisandunud ka Peru ja Kolumbia. see nimekiri on, oli juba seitsmeteistkümnendal väga hea, mis puudutab teatud turistiviisa nõuete kaotamist Euroopa turistide osas, siia oleme lisanud Araabia Ühendemiraadid ja nüüd lisanduvad sinna Kolumbia ja Peru, seega äh, ka mina tahaksin teada, mis on see ajakava selleks, et tõesti selle teemaga ühele poole jõuda ja parlamendil on siin selge õigus infot saada ja kui ma nüüd õigesti aru sain, siis äh, on see just see, mis ELAK-i kohtumist motiveeris, ma tahaksin teada, mis seal siis täpselt toimus, mis oli olukord enne seda ja mis muutus peale seda ja kuidas äh, läbirääkimisi saaks kiirendada, eriti mis puudutab uimastikaubandust, millele te viitasite, aga öö, äh, minu arvates seal on väga paljugi muutunud, aitäh. suur tänu, Mari-Kristin ja võtan lühidalt kokku. jah, tegemist on olnud väga põhjaliku arvamuste vahetusega. see teema on päevakorras sellepärast, et äh, meil on nõusolekumenetlus ja artikkel kakssada kaheksateist lähtuvalt on meid vaja teavitada sellest regulaarselt, tegemist on äh, oluliste teemaga, millega parlament peab kursis olema ja sellepärast peame selle menetlusega edasi liikuma ja liikmesriikidele pakuvad need teemad ka aeg-ajalt äh, huvi, aga meie jaoks äh, menetluslikust vaatenurgast on vaja seda teavet saada nõukogult ja komisjonilt. Äh, kolleegid, kui soovite nüüd need kaks teemat kokku võtta, palun. jah, suur tänu, e, esimees. kõigepealt, mis puudutab ajakava jõustumise osas, Äh, Kolumbia Peru viisavabaduslepinguga, nagu ma ütlesin, siis komisjon võtab vastu nõukogu äh, raamatuse eelnõu neljateistkümnendal septembril, need edastatakse nõukogule ja nõukogu loomulikult peab selle heaks kiitma kuna kõik on viisavabaduslepinguga nõus, ka see koda nende kahe riigi puhul, siis nõukogu heakskiit, äh, otsuse allakirjutamine ei peaks olema väga keeruline. ja ma eeldan, et see võiks aset leida oktoobris ja me peaksime leidma siis sobiva aja nendele kahele riigile selleks, et alla kirjastada need teemad CELAC-i kohtumisel anti esialgne allkiri, see tähendab, et äh, pealäbirääkijad olid teksti osas oma nõusoleku andnud, seega lõplik allkirjastamine peaks leidma aset enne selle aasta lõppu ja siis esialgselt kuni lõpliku otsuseni rakendatakse neid. selline on ajakava, loomulikult võib tulla ette ka mingeid takistusi, aga enam-vähem nii peaks äh, olukord edasi minema ma tean, et minu peadirektor käis eelmise aasta novembris teie komisjonis, kus ta teavitas liikmeid Peru ja Kolumbia teemal äh, nende raportite osas, mis komisjon oli vastu võtnud ja informeeris komisjoni edusammudest, mis tol hetkel olid viisavabaduslepingutega seoses. talle saadeti äh, selle kevadel äh, komisjoni, teie komisjonilt kiri ja ma tean, et teie komisjoni on piisavalt äh, informeeritud. kui komisjon peab äh, läbirääkimisi, ei ole tingimata vaja teie komisjoni kogu aeg äh, teavitada läbirääkimiste käigus, kui läbirääkimised on lõppenud, siis loomulikult antakse teile teada. ja sellepärast olen ma ka siin täna aga ma olen täiesti kindel, et peadirektor saatis libekomisjonile viimase seisukohta eh, ülevaatekirjas, eh, nii nagu mina teile täna suuliselt ülevaate andsin. seega libekomisjon on täielikult olnud kursis hetkeseisuga. lõpetuseks lisaksin, et loomulikult me oleme alati hea meelega valmis tulema teie ette, et teid teavitada ükskõik mis küsimusel või teemal, mis puudutab viisapoliitikat tegemist on oluliste teemadega ja me oleme valmis detailset informatsiooni igal hetkel libekomisjonile edastama, aitäh! aitäh ja aitäh kolleegidele! suur tänu äh, komisjoni liikmetele, kes siin äh, lõpuni vastu pidasid, me lõpetame täna veidi varem kui planeeritud. järg kas on ka mingisuguseid muid küsimusi? ei ole, järgmine koosolek toimub neljateistkümnendal septembril kolmapäeval ja viieteistkümnendal septembril neljapäeval, aitäh ja kohtumiseni! That's what the